vastavalt äh, päevakorrale peame me valima siis Euroopa Parlamendi äh, presidendi artikkel kolmteist ütleb, et kandidaadid presidendi ametikohale peavad olema nõus kandideerima ning nad tuleb nimetada fraktsiooni poolt või vähemalt neljakümne parlamendisaadiku poolt. vastavalt nendele reeglitele on esitatud järgmised kandidaadid parlamendi presidendi ametikohale. härra Jerzy Buzek ja proua Eva-Britt Svensson. kandidaadid on mulle teatanud, et nad on nõus kandideerima kandidaadid tutvustavad nüüd endid lühidalt ja alustame proua Svenssonist. suur tänu, härra president, austatud kolleegid soovin kasutada seda juhust, et õnne soovida kõikidele kolleegidele, selle puhul, et teid on usaldatud kodanike poolt oma liikmesriikides. arvan, et see usaldus on väga suur ja seetõttu äh, kaasneb sellega meie kõigi jaoks ka suur vastutus, sest me peame vastama oma kodanike lootustele ja seetõttu peame tagama selle, et me viime läbi vajalikud muudatused ja loome Euroopa, mis toimib kodanike jaoks. austatud president, kolleegid, väga tähtis on valida selliseid inimesi, kes kodanikke esindavad, see parlament ongi kõige tähtsam instrument, mis meie kodanike kasutuses üldse on, aga selleks, et demokraatia oleks tõeline, on meil vaja palju rohkem äh, võimalusi kui lihtsalt võimalust hääletada, meil on vaja avatust ja läbipaistvust ja loomulikult on meil vaja avatud arutelusid. ning just nendel põhjustel, daamid ja härrad, tahaksin kasutada juhust ja öelda teile järgmist. ma arvan, et on äärmiselt tähtis praegu anda omalt poolt kõik selleks, et seadused võetaks vastu juba esimesel lugemisel. me peame töötama palju rohkem eh, ja eh, tegema nii, et eh, see usaldus, mis meile on antud, see leiaks ka väljendust praktikas. kallid kolleegid, meie ees seisavad suured väljakutsed. majanduskriis, finantskriis tööpuudus, mis kasvab. väga paljud inimesed on ühiskonnas äh, äh, tõrjutud, meil on sotsiaalseid probleeme ja kliimaprobleemid. me oleme täheldanud meie planeedil isegi kliimamuutustest tingitud migratsiooni ja me teame, et need muudatused mõjutavad eelkõige kõige vaesemaid elanikke me oleme kogenud seda Euroopa Liidus, aga ka kogu maailmas. ebaõiglust on veel liiga palju, kuid kolleegid, eh, kriisidele on olemas poliitilised lahendused, aga selleks, et eh, me midagi saaksime muuta, peame me poliitikat muutma. praegune poliitika ei ole veel suutnud probleeme lahendanud, aga me peame jagama vastutust, püüdma probleeme lahendada paljudes valdkondades on muide äh, äh, poliitika just kriise tekitanud, seega mõelgem, kuidas muuta oma poliitikat, kuidas luua sotsiaalne Euroopa, kuidas luua selline poliitika, mis arvestab meie töötajate õigusi, nii et äh, me ei peaks kannatama sotsiaalse dumpingu pärast, nii et meil oleks selline poliitika, mis ei tekitaks marginaliseerumist ja tööpuudust ühiskonnas või vaesust ja seetõttu on meil vaja ka niisugust poliitikat, mis kaasab kõik kodanikud ühiskonnas. meil on vaja sellist poliitikat, mis ei diskrimineeri mitte kedagi, mitte ühtegi kodanikku, rääkigem etnilisest taustast või puuetega inimestest või äh, muudest põhjustest, mille alusel võiks diskrimineerida, seda ei tohi juhtuda. Euroopa Liit peab arvestama kõikide kodanike huvidega. samuti tahaksin näha selliseid Euroopa Liidu poliitikaid, mis aitavad luua rohkem uusi töökohti, uusi niinimetatud rohelisi tehnoloogiaid, me peame investeerima puhastesse tehnoloogiatesse ühest küljest eh, loome me eh, roheliste tehnoloogiatega eh, töökohti, teisest küljest aitame kaasa majanduskasvule, aga eh, see aitab meil tagada ka selle, et me suudame lõpuks kliimamuutused peatada. see on meie kui inimkonna osa eh, ülim ülesanne ja ma tahaksin ka öelda, et minu arvates on Euroopa just selline eh, Euroopa, mis näitab üles vastutustundlikkust, seda ka rahvusvahelises kaubanduses. Euroopa Liidul peab olema humaanne poliitika, humaanne immigratsioonipoliitika, me peame kaitsma ka sisserändajate huve, mina tahaksin näha, et Euroopa Liit oleks mitmekesine, kui meil on mitmekesine Euroopa, siis see tähendab seda, et me hoolime igast kodanikust. me kõik soovime sellist Euroopat, mis kaitseb ja austab inimõigusi inimõigused. iga kord, kui neid rikutakse, olenemata sellest, kus see toimub maailmas, me ei tohi mitte iial minna inimõiguste küsimusest kompromissile. inimõiguste üle ei vaielda, ei kaubelda ja ma arvan, et see puudutab kõiki inimesi seesama kehtib ka siis, kui räägitakse sõnavabadusest, kui räägitakse eh, inimese terviklikkusest, koosolekute eh, korraldamise õigusest, niisugused õigused on vääramatud, nende üle ei kaubelda ja eh, Euroopa Parlament peab seisma nende eest nii Euroopas kui kogu maailmas. daamid ja härrad tervitan seda informatsiooni, mida meile edastas Euroopa Parlamendi president. ma tervitan ka seda, et naiste osakaal Euroopa Parlamendis on suurenenud viimastest viimastel valimistel. arvan, et see on toimunud tänu meie koostööle, meie meeste ja naiste koostööle. me oleme töötanud käsikäes selleks, et ka naisi oleks rohkem Euroopa Parlamendis. nüüd peab astuma järgmise sammu ja Eh, suurendama naiste mõju parlamendis. kui naised saavad vastutuslik, eh, vastutavatele kohtadele, kas parlamendis või siis teistes Euroopa Liidu institu-, institutsioonides, annab see meile uusi võimalusi. Eh, tahaksin rõhutada, et see on võimalus ja me saame üheskoos näidata oma kodanikele, et me võtame oma kohustusi tõsiselt ja me saame ka demonstreerida, mida tähendab mitmekesisus kaasaegses ühiskonnas. kallid kolleegid, täna igaüks teist äh, on saanud äh, teatud osa võimu, volitusi äh, seoses saadikumandaadiga ja see tähendab seda, et teil on võimalus kodanikele saata välja jõulisi sõnumeid selle kohta, et me oleme kogunenud siia selleks, et üles ehitada Euroopa, mis on Euroopa kodanike jaoks, sotsiaalne Euroopa, me saame seda näidata ka ülejäänud maailmale. me saame näidata, et Euroopa Liit on valmis võtma vastutust eh, kaitsmaks sotsiaalset õiglust maailmas, toetamaks inimõigusi eh, ja oleme valmis ka eh, keskkonna vastutustundlikkust, keskkonna suhtes ähm, vastutustundlikkust üles näitama. saatkem siis need õiged signaalid kodanikele, selle, äh, sellised signaalid, mida kodanikud ootavad meilt, tänan. suur tänu, proua Svensson, kallid kolleegid mulle teatati, et see müra, mida te kuulsite just, tuleneb konditsioneerist, mis hakkas tööle, sellepärast et siin on nii palju inimesi mitte ainult saalis, vaid ka tribüünidel. ja nüüd annan sõna kolleeg Jerzy Puusekile, palun. Eh, suur tänu suur tänu, härra president, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud nõukogu ja komisjoni esindajad, kallid kolleegid. eriti võime me täna rõõmustada selle üle, et me kohtume siin kojas uuesti. me esindame viitesadat miljonit kodanikku meie mandrilt ja tegemist on suure vastutusega. tahaksin natukene ennast tutvustada. mina olen teadlane poliitikuna alustasin tööd tuhande üheksasaja kaheksakümnendal aastal, toona Solidarnosti ametiühingus, mis võitles vabaduse, inimõiguste, kodanikuõiguste eest. me tegemist oli ametiühinguga, mis võitles inimeste õiguste eest ja see oli ka minu põhimõtteks. ükskõik, mida ma tegin, minu eesmärgiks oli võidelda inimõiguste äh, eest. tuhat üheksasada üheksakümmend seitse kuni kaks tuhat üks olin ma Poola peaminister ning me valmistasime ette Poola liitumist Euroopa Liiduga. alates kahe tuhande neljandast aastast olen olnud Euroopa Parlamendis. olen tegelenud teaduspoliitika, uue tehnoloogia ja uute algatustega, samamoodi ka energiavarustuskindlusega, samamoodi nagu ka kliimamuutustega ja selle vastase või-, võitlusega. ka idapartnerlus oli minu jaoks tähtis. kõik need teemavaldkonnad, milles ma olin aktiivne, on praeguse ametiperioodi jooksul ka selle parlamendi koosseisu prioriteediks. me ei tohi ära unustada seda, et meil on praegu tegemist kriisiga, Euroopa kodanikud ootavad meilt vastust sellele kriisile. me ei tohi ära unustada ka seda, et parlamendi tegevust tuleb paremini põhjendada tegelikult juba viimastel aastatel oli võimalik seda näha. me peame üritama parlamenti kodanikele lähemale tuua ja seda on võimalik teha ainult siis, kui Lissaboni leping jõustub. Lissaboni leping aitab meid, ta aitab meil efektiivsemalt, tõhusamalt töötada me peame ka rahvusvahelisel areenil mõjuvõimsamaks muutuma. meil on väga selged väljakutsed Vahemeri, Ladina-Ameerika, idapartnerlus, strateegiline partnerlus USA-ga, samamoodi nagu ka suurte siirderiikidega Need on suured väljakutsed ja Lissaboni leping annab meile siin suurepäraseid vahendeid nende prioriteetidega tegelemiseks ning lõpetuseks tahan veel öelda, et kõige suurem kriis, millest meil tuleb üle saada, isegi kui selle sest ülesanne on raske, on kodanike usalduse võitmine. see on väga raske ülesanne, aga me peame oma nõrkustest selles valdkonnas üle saama. kodanikud ei saa alati aru, mida me teeme ja me peame andma kõik endast olenevad, see muutuks. see on meie kätes meie kätes on midagi sellel alal ära teha. järgnevatel nädalatel tuleme Brüsselis ja Strasbourgis kokku ja nädalavahetuseks sõidame koduriikidesse tagasi. seepärast teame me ka täpselt, mis kodanike jaoks erinevates Euroopa osades tähtis on. suur tänu! suur tänu, Jerzy Buzek. vastavalt kodukorrale artiklile neliteist lõige kolm meenutan teile, et kandidaat peab saama absoluutne häälteenamuse esimeses kolmes voorus. kehtetud või täitmata valimissedelid äh, ei lähe arvesse ja nüüd hakkame vastavalt juhuslikkuse põhimõttele vastama äh,, valima häältelugejaid. Theo Karous. Theo Karous. kas see kolleeg on kohal? Theo Karous, kas ta on kohal? jah, ja kolleeg, sind see bereit? kolleeg, proua kolleeg, kas kahjuks on mul ainult perekonnanimed, mitte eesnimed. kas te olete valmis selle ülesande enda kanda võtma? jah, okei okay.. jah, väga tore. Andres Barea. Andres Barea. Andres Barea. Andres Barea kas te olete nõus selle ülesande enda kätte võtma, ülesande enda kanda võtma, jah, suur tänu. ka kunagine, kunagised välisministrid peavad hakkama seda tööd tegema, kolleeg Severin, kas te olete nõus? suurepärane. nüüd kolleeg Hübner Hipno. Hipne. see on siiski kolleeg Hüübner. vabandust, ei, siin on kirjas H-I-B-N-E-R. kolleeg Hipner, siiski teie, jah. teine on kolleeg Hüübner, meil on neid kaks nimelt. nii, nüüd kolleeg Koch tema puhul ma tean Tiiter Koch, Tiiter Lebrecht Koch. kas on veel mõni kolleeg, kellel oleks sarnane nimi? ei, siis Tiiter Lebrecht, Tiiter Lebrecht Koch. Wird noch drei? Jetzt die Kollegin oder der Kollege. nüüd järgmiseks kolleeg Heet, H-E-T-H, e see on kolleeg proua Heet Anna, kas te olete valmis selle ülesande enda kanda võtma? jah, juba näen suure rõõmuga, et te olete seda valmis tegema. Ja, das ist natürlich auch Fraktionsvorsitzende müssen sich diesen jah, ka fraktsiooni esimehed peavad seda tegema. kolleeg Rebecca Harms, kas te olete nõus seda tegema? suurepärane. koos naeratusega kinnitab ta, et ta on nõus seda tegema. järgmiseks kolleeg Madlener, M-A-D-L-E-N-E-R, e e Madlener, kolleeg Madlener. kus ta on ja kes ta on, jah. kolleeg Madlener, olete valmis seda ülesannet täitma? väga hea, nüüd on meil kaheksa häältelugejat nimetatud. kas ma peaksin nad veel korra ette lugema? jah. see on selline kord, sellepärast loen veel kord Teola Ruus. Teola Ruus, ütlen ainult äh, perekonnanimed. proua Teola Ruus, kes vastutab tähtede A ja B eest, Andres Parea tähtede eest C kuni E. siis kolleeg Severin tähed F kuni H, kolleeg Hipner kol-, tähed I kuni K, kolleeg Koh, tähed L kuni M, kolleeg Heet, N kuni R, proua Harms S-täht ja kolleeg Madlener tähed T kuni Z Teile jagatakse ka juhis, kuidas presidenti valitakse ja nüüd jagatakse teile sedelid, häälte, hääletamissedelid ja ümbrikud. Äh, ning vastavalt meie kodukorrale alustame nüüd presidendi valimisega. hääletussedelid ja ümbrikud on teile antud, need on laiali jagatud. palun tehke rist, ma pean teile siiski need juhised andma, palun tehke rist selle kandidaadi taha, keda te valida soovite ja te saate oma hääle anda ainult ühele kandidaadile. kui te tahate oma äh, häält muuta, siis paluge saalitöötajalt huult hääletussedelit. hääl, saalitöötaja annab teile uue hääletussedeli ja valesti äh, täidetud hääletussedeli, võtab ta teilt enda kätte, et see hävitada. kui te annate ära rohkem kui ühe hääle või rikute muidu hääletussedelit, siis on see kehtetu. täitke hääletussedel ja pange see ümbrikusse ning laske siis valimiskasti, vastavalt sellesse kasti, kus on teie perekonnanime esimene täht. ning ma ei kutsu kedagi nimeliselt üles hääletama, vaid ma kuulutan avatuks valimisaja ja lõpetan selle. selle aja jooksul on teil võimalik hääletada ja kui te olete hääletanud, siis kirjutage alla ka protokollile, sellepärast et hääletanute nimekirjad tuleb panna protokolli tuletan teile veel meelde, et te peate hääletussedele valimiskasti panema, kus on teie perekonnanime esimene täht peal. nii et ja peale selle esitage hääletussedelite lugejatele isikut tõendav dokument. ja nüüd on hääletus avatud. zum Urnengehen ja ma palun, et äh, häältelugejad läheksid kohe nüüd nende valimiskastide juurde, kuhu ma enne nad täheliselt seadsin. Could Mrs. Teo Karos please come to the urn for A to B, please? Could the proua Karas, palun tulge valimisurni juurde, kus on tähed A ja B, palun tulge sinna